Äh, võeti menetluse käigus vastu ja need, äh, see nimekiri nendest määrustest avaldatakse tänase osa istungijärgu protokollis. ja nüüd meie seekordne päevakord, lõplik päevakord äh, kinnitati üheksandal novembril vastavalt kodukorra artiklile kolmkümmend seitse ja see on teile esitatud ning härra Svoboda on selle kohta soovinud sõna. härra Svoboda, kui tegemist on äh, hiljem, kui te soovite esitada kodukorda puudutav küsimus, siis saate hiljem sõna. esmaspäevaks pole nähtud ette mitte ühtegi muudatusettepanekut, kõik jääb nii, nagu on. siis Roheliste fraktsioon tei-, teinud taotluse et arutelu stabiilsusvõlakirjade sisseviimise võimalikkuse kohta toimuks pärast ühist arutelu Euroopa Liidu Maroko lepingu arutelu ja kas Roheliste fraktsioonist keegi soovib seda taotlust kommenteerida, härra Kohn-Pendit, palun ei, te selgitasite olukorda täiesti õigesti, tegemist on kolme raportiga, mis puudutavad põllumajandust ja me leiame, et arutelu peaks toimuma üheskoos. ehk siis Rooliste fraktsioon sooviks, et arutelu stabiilsusvõlakirjade sisseviimise võimalikkuse kohta toimuks pärast seda, kui oleme arutanud Euroopa Liidu Maroko lepingut. kas on kedagi, kes soovib seda taotlust toetada? kas keegi soovib selle taotluse vastusõna võtta? ei siis hääletame taotluse üle, kes on roheliste taotluse poolt, kes vastu, erapooletu, siis on see niimoodi vastu võetud. see arutelu toimub pärast Euroopa Liidu Maroko vahelise lepingu arutelu teiste päevade kohta pole rohkem muudatustaotlusi tehtud, kas võin eeldada, et päevakord jääb selliseks kolmapäeval ja neljapäeval, nagu see vastu võeti? jah, tundub küll. siis kodukorda puudutav küsimus ja härra Svoboda, palun. ja suur tänu, härra president, härra president, ma tahaksin teil tähelepanu pöörata ühele juhtumile ja et te võtaksite vastu ka vastavad sammud. kui Buster Rangeri kodulehte uskuda. tegemist on kodukorraga, mis äh, tavaliselt avaldab äh, usaldusväärset informatsiooni, siis äh, Ungari ajakirjanik Šustabaja on rünnanud neli kruusi ja ta on väga õudsaid väljendeid kasutanud ka meie kolleegi Ulrike Lunatšeki vastu. tegemist on ajakirjanikuga ja me võiksime küsima, et mis see meid puudutab, tegemist on ajakirjanikuga, kes natukene aega tagasi korraldas Ungaris ka meeleavalduse, mille kohaselt Ehm, kus äh, oli ka väga palju juudivastaseid plakateid. härra president, selle koja au ja proua Lunatšeki äh, au eest võitlemiseks peaksime me tõesti uurima, kas äh, nendel kuuldustel on ka alust, sellepärast et meie koda peaks nii oma kui ka oma kolleegide au eest võitlema, ükskõik, kas tegemist on Orbanit poolda või, või Orbani vastase meeleavaldusega kui Nelli Kruusi rünnatakse sellepärast, et ta peab kinni nendest ülesannetest, mis talle seadustega pandud on, siis ka see ei ole vastuvõetav ja ma arvan, et selles poliitilises äh, konfliktis peaksime me siiski teatud moraalsetest standarditest kinni pidama ja on teatud asju, millega meie ei saa nõus olla. see et Fideszi partei mind valetajaks peab, seda ma ei tahagi siin eraldi välja tuua. lihtsalt see, kuidas kolleeg Ulrike Lunatšeki avalikkuse ees Ungaris äh, kujutatakse minu arvates täiesti vastuvõetamatu ja ma tahan, et te, härra president, uuriksite seda selleks, et äh, proua Lunatšeki ja selle koja au kaitsta. suur tänu. suur tänu, härra Soboda, jah, otse loomulikult ma uurin seda juhtumit ja Äh, organiseerin endale vastavad dokumendid ja kui proua Lunatšeki ja tema au on rünnatud, siis kohe kindlasti võtan ette ka vastavad sammud selleks, et teda kaitsta. ma võtan ühendust ka komisjoni presidendi Barrosoga selleks, et teada saada, kas äh, komisjon soovib midagi ette võtta proua Kruusi kaitseks, võib-olla mõlemad institutsioonid võiksid seda ka üheskoos ja käsikäes teha. siis daamid ja härrad, äh, tahaksin veel kord välja tuua ühe juhtumi, mis meile kõigile väga suur